meie täiskogu osaistungjärgu ja järgmine päevakorrapunkt meie päevakorras on aseesimeeste valimine, Euroopa Parlamendi aseesimeeste valimine. järgmised kandidaadid on esitatud. Roberta Angelilli, Isabel Düron, Michal Tomaš Kaminski, Silvana Kohmerin Roodi, Kratsa, Tsagaropulu, Stavros Lambrinidis, Edward Macmillan Scott, Miguel Angel Martinez Martinez, Giovanni Pitella, Dagmar Roth-Berend, Libor Rocek, Paul Schmidt, Alejo Vidal Quadras Diana Wallis ja Rainer Wieland. Mamy więcej niż 14 kandydatów. Meil on rohkem kui 14 kandidaati. Aga meil on ette nähtud 14 asepresidenti sellepärast asume hääletama ja kõigepealt esimene voor. hääletuste lugejad on samad inimesed, kes ka täna hommikul, nii et palun need kaheksa inimest asuge uuesti valimiskastide juurde. nii et häälte lugejad, palun minge valimiskastide juurde ja teie saate viimastena valida. kuna meil on kandidaate rohkem kui kohti, siis vastavalt artikkel viisteist lõikele üks kodukorras on ette nähtud salajane valimine ja loen kohe ka ette see, selle. ehk et kõik saavad ühe hääletussedeli. palun võtke istet Äh, ma loen teile praegu ette väga olulist dokumenti äh, meie kodukorrast ja sellest, mida tuleb teha järgmise kahekümne minuti jooksul. esimene valimisvoor, neliteist asepresidendi kohta ja valitakse need kandidaadid, kes saavad kõige rohkem hääli kui meil oleks vähem kandidaate, vabandust, teises valimisvoorus on meil nii palju kandidaate kui kohti, kui on vajalik meil kolmandat valimisvooru, siis hääletame ainult nende kandidaatide üle ja võrdse häältearvu puhul osutub valituks vanem kandidaat. Rozdano koperty i karty do głosowania pos-. Teile jagatakse laiali nüüd äh, ümbrikud ja palun kasutage ainult nendes ümbrikutes olevaid hääletussedeleid. tehke rist äh, nende kandidaatide taha, kelle poolt te hääletate. on neliteist asepresidendi kohta ja sellepärast on teil maksimaalselt neliteist häält. hääletussedelit kus on rohkem kui neliteist nime, kuulutatakse kehtetuks. kui te soovite oma valimissedelil parandusi teha, siis pöörduge saali töötajate poole, nad annavad teile uue valimissedeli ja hävitavad vana. midagi muud kui neljateistkümne nime kirjutamine valimissedelile pole lubatud. palun äh, murdke siis valimissedel kokku ja pange ümbrikusse. hääletus on avatud, kordan veel kord, hääletus on alanud. asugem hääletama Like ask... ma paluksin, et te hääletaksite. Te soovite sõna, jah, palun. ja ma tahtsin küsida, kas mingisugune minimaalne häälte arv, mida saab anda, on ka olemas. ei ole? hea küll, aitäh teile. Thank you for this question, Mr Sire mis.... härra Sire, ütleb president suur tänu selle küsimuse eest. meil ei ole ette nähtud minimaalset häälte arvu. Te võite ära märkida kas ühe või kaks kandidaati, see ei ole oluline, suur tänu. Proszę Państwa, koleżanki i koledzy. Kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. Tahan küsida, kas keegi soovib veel valida? palun, Jacek. me ootame nii kaua sinu järele, kui vaja äh.. Proszę Państwa, kto jeszcze chce oddać... Daamid ja härrad, kes soovib veel valida? Viimane võimalus valida on praegu. Some of you are moving mõned teist liiguvad väga kiiresti, ma saan aru, et need inimesed vist soovivad veel äh, valimistel osaleda palun andke oma hääl kiiresti. Uh... I am asking you. ma küsin teist korda. kas keegi veel soovib hääletusel osaleda? ma küsin nüüd juba kolmandat korda. kas keegi veel soovib hääletada well,? niisiis, daamid ja härrad Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. Zamykam głosowanie. Proszę. seega on asepresidentide valimise esimene voor lõppenud ja minge palun saali R null üks null kolmteist. see teade on nüüd siis häältelugejatele. katkestame koosoleku ja pärast seda, kui kelluk on helisenud ja ka ekraanidele ilmub vastav teade, jätkame me siin. häälte lugemisele kulub umbes tund aega, võib-olla ka nelikümmend viis minutit, aga kohe kindlasti mitte kauem kui tund aega. ja seega on praeguseks istung katkestatud.